on eh, tegemist eh, ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia ühe võtmeelemendiga ja selle strateegiaga on eh, liitunud kõik Euroopa Liidu liikmesriigid. aitäh! diskussioone è chiusa e la votazione si svolgerà domani alle ore du-. suur tänu, härra volinik, sellega on antud arutelu lõppenud, hääletus toimub homme kell pool üks. järgmine päevakorrapunkt proua Hansliki raport teenuste direktiiviga ette nähtud vastastikune hindamine. sõna saab raportöör neljaks minutiks. proua president, härra volinik, täna on mul au esitleda raportit vastastikuse hindamise kohta teenuste direktiivis. nagu te teate, härra volinik, on siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon vägagi huvitatud sellest, kuidas on teenuste direktiivi praeguseni ellu rakendatud, see direktiiv on viimaste aastate üks olulisemaid õigusakte, seetõttu oleme me suure huviga uurinud selle kohaldamisprotsessi ning edasisi samme, mis peaks veelgi tugevdama teenuste turgu Euroopa Liidus. vastastikuse hindamise protsess on seotud kolme aspektiga, kõigepealt kogemused, mis tulenevad vastastikusest hindamisest teenuste direktiivi raames, kolmandaks, te-, teiseks ähm,, edasised sammud, mida on tarvis astuda, et tugevdada äh, teenuste turgu, ning kolmandaks, vastastikune hindamine kui vahend tulevaste poliitiliste instrumentide väljatöötamisel. vastastikune hindamine peaks olema väärtuslik koostöövorm, mis läbi liikmesriigid saavad üksteiselt õppida seda, selle, seda, kuidas on ellu rakendatud teenuste direktiivid teistes riikides ning millised lahendused on leitud. vastastikune hindamine tähendab ka lisateadmisi. mis annab meile selgema pildi teenuste turust pärast direktiivi ellurakendamist, seetõttu vastastikuse hindamise kasutamine on soovitatav ka teistes poliitikavaldkondades. aga see protsess on üsna aeganõudev ja energiakulukas, seetõttu tuleb seda kasutada selektiivselt ning iga juhtumi puhul eraldi ning ainult võtmeõigusaktide puhul. samuti on oluline see, et suurendataks protsessi läbipaistvust seeläbi, et sidusrühmadele edastatakse pidevalt infot. raportis toetame me edasisi samme, millega, mille ettepaneku komisjon on juba teinud vastastikuse hindamise valdkonnas. härra volinik, raporti koostamisel ei unustama, unustanud me hetkekski, et peamiseks prioriteediks ühtse teenusteturu loomisel on teenuste direktiivi täielik ellurakendamine kõikides liikmesriikides. kahjuks täna, isegi kaks aastat pärast direktiivi vastuvõtmist ei ole me sinnamaale veel jõudnud. Euroopa Parlament soovib, et teda teavitataks regulaarselt edusammudest direktiivi ellurakendamisel, samuti soovime me, et komisjon astuks samme liikmesriikide suhtes selleks, et muuta selle direktiivi elurakendamine kohustuslikuks. me ootame veel majanduslikku mõjuhinnangut selle direktiivi elurakendamise kohta. me tahaksime teada, kas säästud, mis tulenevad direktiivi ellurakendamisest, on tõesti ka olemas ning kas meie ootused on olnud ikka reaalsed. meil on toimumas praegu kasinusarutelud ning me ei tohiks jätma kasuta-, äh, kasutamata võimalust, mis tuleneb selle, tuleneb selle direktiiviga. suurem osa uutest töökohtadest Euroopa Liidust luuakse teenuste äh, sektoris, me peaksime standardiseerima oma teenuste turgu, eriti seeläbi, et keskendutakse valdkondadele, millel on kõige suurem lisandväärtus. samuti peaksime me üle vaatama, kuidas on ellu rakendatud ettevõtlusvabaduse klauslit. IMCO komisjon soovib olla kaasatud direktiivi ellurakendamiseni ning seire protsessis. ma tahaksin rõhutada ühte väikest äh, detaili veel, väga oluline on tagada, et ühtsed kontaktpunktid tõesti toimiksid ning et kõik direktiivi sätted ka ellu rakendataks. suur tänu tähelepanu eest! suur aitäh! vaba mikrofon. proua Pasescu. suur aitäh, proua president! teenuste direktiivi täielik ellurakendamine on ääretult oluline Euroopa Liidu konkurentsivõime jaoks maailma areenil. samas teenuste ühtne turg saab mängida väga olulist rolli teenuste jaoks üldiselt. teenustest, teenuste sektorist tuleneb üle kahe kolmandiku SKT-st Euroopas, seetõttu on väga tähtis, et Euroopa Liidu liikmesriigid kaotaksid õiguslikud tõkked ühtse teenuste turu toimimise ees. Rumeenias viiakse praegu turismi- ja ehitustööstuses läbi tulemusteste ning samuti koostatakse teatist teenustele juurdepääsu kohta Rumeenias. suur tänu! härra president, nagu raportöör juba ütles, üheksa töökohta kümnest Euroopa Liidus on teenuste sektoris. tegemist on meie majandust liik-, majanduse liikuma paneva jõuga. meil on tarvis ühisturgu, mis on tugev ning suurendab majanduskasvu ning loob töökohti, et Euroopa Liidu konkurentsivõime oleks tugev. meil on vaja teha veel nii mõndagi, et ka teenuste alal oleks siseturg tugev. seetõttu peab tugevdama kohalike, regionaalsete ja liikmesriikide valitsuste tegevust et me saaksime tõesti süviti neid probleeme arutada. vastastikuse hindamise menetlus on hea selleks, et leida üles tõkked ning selleks, et kõik oma kohustusi täidaksid. samas aga sõltub see protsess kõikide sidusrühmade tõhusast kaasamisest. suur tänu, järgmisena kolleeg Nevedarova. komisjoni andmetel luuakse üheksa uut töökohta kümnest teenuste sektoris, seetõttu on teenuste sektor äh, hädavajalik Euroopa Liidu konkurentsivõime tagamisel. meil on tegemist majanduskriisiga, tööpuudus on suur, uus, uus, uued töökohad on väga ebakindlad, seetõttu on vaja tarvitusele võtta äh, vajalikud meetmed, et teenuste direktiivi liikmesriikides ka korralikult ellu rakendataks. samas need kõik meetmed peavad ka toimima. vastastikune hindamine, mis põhe, põhineb teenuste direktiivil, on ainuke mehhanism, mis võimaldab Euroopa Liidu siseturul toimida nii, nagu ta tegelikult peaks toimima, suur aitäh! suur tänu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 ning seda potentsiaali tuleb ära kasutada selleks, et luua uusi töökohti ning uusi võimalusi ettevõtetele. tuleb tunnistada, et aga, et liikmesriigid tõk-, tõstatavad paljude teenustepakkujate ette eh, uusi tõkkeid, eriti näiteks kindlustussektoris. kindlustusteenust ei saa pakkuda üle piiride ning see näiteks pärsib ka ehitusettevõtete tegevust. ma soovin, et komisjon aitaks selliste, selliseid tõkkeid kaotada, see aitab kaasa Euroopa Liidu ettevõtete kasvule ning teenuste paremale pakkumisele Euroopas, suur tänu! Grazie, la parola all'onorevole Irigoyen suur aitäh! proua Irigoyen Peres, suur tänu! teenuste ühtse turu loomine on Euroopa projekti üks alustalasid, aga see on kriitilise tähtsusega ka tööhõive valdkonnas. vastastikuse hindamise protsess teenuste direktiivis on olnud väga kasulik kõigepealt saab seeläbi välja selgitada ähmaselt reguleeritud valdkondi ning teiseks saab äh, tagada seda, et liikmesriigid ka el-, rakendavad direktiivi täielikult ellu, samuti aitab, aitab see vahetada häid tavasid. selgub, et liikmesriikides on veel mitmeid tõkkeid majanduskasvu, professionaalse arengu ning kogemuste vahetamise öö, äh, ees ettevõtete vahel, on vaja, et direktiiv täielikult ellu rakendataks. daamid ja härrad, teenuste direktiiv oli oluline teetähis Euroopa projektis, see samas on vastastikuse hindamise protsess näidanud, et meie ees on veel tek-, pikk tee käia. suur tänu, viimasena proua Figureidu. suur aitäh! kahjuks keskendume me endiselt teenuste turu liberaliseerimisele Euroopa Liidus, me ei võta arvesse suurenevat lõhet Euroopa Liidu majanduste vahel. üldiselt võib öelda, et ettevõtte loomise vabadus on kaasa toonud selle, et arenenumate riikide korporatsioonidel on lihtsam ennast kehtestada nõrgema majandusega riikides. tulemuseks on VKE-de kadumine ning äh, nendega seotud töökohtade kadumine, see toimub mitmetes sektorites ka Portugalis, eriti mis puudutab näiteks suuri jaemüügikette. niisiis, me viskame komisjonile kinda, vaadake üle oma teenustealane äh, strateegia, tagamaks, et aidatakse kaasa ka majanduste arengule ja töökohtade loomisele nõrgema majandusega liikmesriikides. suur aitäh, järgmisena volinik Andor. suur tänu, proua president, auväärsed saadikud. vastastikuse hindamise protsessi raport teenuste direktiivi valdkonnas on, toob välja uusi tõendeid selle kohta, et Euroopa Parlament on selles küsimuses olulist rolli mänginud seda tegi ta nii läbirääkimiste kui ka kohaldamisprotsessi ajal. see raport on oluline panus teenuste direktiivi täielikku ellurakendamisse kvaliteetselt kõikides liikmesriikides. ma tahaksin tänada raportööri proua Hanslikut selle eest, et tema analüüs on väga selge ning sõnum tugev. samuti tahaksin tänada variraportööre, eriti proua Evelyn Gebharti, kelle töö tema raportis teenuste direktiivi äh, ellurakendamise kohta, mis võeti veebruaris, oli ka muljetavaldav. samuti tahaksin tänada komisjoni esimest Harborit. komisjon soovib, et teenuste direktiiv kõikides oma pisiasjades ellu rakendataks, me jälgime neid üksikasju nii, olgu nad siis tehnilised või õiguslikud me ei pea keskenduma ainult selle kohal-, äh, ülekandmisesse liikmesriikide õigusesse, me peame tagama ka, et need ühtsed kontaktpunktid toimiksid, raport mainib seda samuti, raport saadab välja ka tugeva signaali selle kohta, millised peaksid olema järgmised sammud ühtse siseturu äh, üh-, äh, loomisel teenuste valdkonnas. meil on juba käegakatsutav progress olemas, kuid teenuste turg ei ole veel valmis potentsiaal on veel täielikult kasutamata ning seda tuleb teha. Teie raport annab sellesse protsessi oma panuse. ma tervitan teie toetust komisjoni äh, ja kahe tuhande üheteistkümnenda aasta jaanuari teatise ettepanekutele, mis puudutab äh, e-, edasisi samme. see näitab, et me peame rohkem arvesse võtma siseturu kasutajate vajadusi, meie kodanikke ning ettevõtteid milliseid vahendeid me peaksime eesmärkide saavutamiseks kasutama? koos liikmesriikidega on komisjon välja tulnud äh, Euroopa Liidu reeglite ülevaatamisega koha peal. tegutsetakse kõik äh, üheskoos, aga tuleb välja, et Euroopa Liidu reeglite rakendamine võib tekitada koha peal raskusi Belgia arhitekt, kes töötab Hollandis, peab täitma teenuste direktiivi, äh, professionaal, professionaalse tegutsemise direktiivi ja nii edasi. koos liikmesriikidega äh, viime me läbi praegu äh, nende Euroopa reeglite mõjuhinnangut. me uurime juhtumeid kolmes toht-, olulises sektoris, ehitus, turism ning ettevõtlusteenused ma kavatsen teavitada parlamenti, eriti IMCO komisjoni järgmistest arengutest lähikuudel. mis puudutab standardite väljatöötamist, siis komisjon kavatseb tulla välja ettepanekutega kahe tuhande teist, kaheteistkümnendal aastal, tagamaks, et siseturg tõesti ka toimib. peale selle uurime me neid tõkkeid, mis vastastikuse kontrolli protsessis selgusid mis puudutab kapitali omaniku nõudeid ning õiguslikke aspekte, siis need võivad tõesti pärssida teenuste levikut nii siseriiklikult kui üle piiri. sellised piirangud kehtivad sageli sektorites, mille lisandväärtus on suur ning mis aitavad suuresti kaasa majanduskasvule ning töökohtade loomisele, see puudutab maksunõustajaid, arhitekte, advokaate ja nii edasi need või-, need ametid, need reeglid võivad pärssida ärimudelite arengut, aga lisandväärtust nendel ei ole. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal otsustab komisjon, kas on vaja astuda ka järgmisi samme. me viime läbi ka majandusliku mõjundu-, mõjuhinnangu teenuste direktiivi ellurakendamise kohta mm, ja seda liikmesriikides tehtud töö põhjal. Teie raport näitab, et parlament tähtsustab vägagi sellise uuringu läbiviimist. ma kavatsen selle uuringu tulemusi teile isiklikult tutvustada kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. lõpetuseks, mis puudutab vastastikuse hindamise protsessi tavalise meetodina, me teame, et see oli oluline vahend teenuste direktiivis, selle rakendusala on väga suur ning see muutis oluliselt siseriiklikku õigust tegemist on hea vahendiga tulevikuks, kuid äh, alati tuleb juhtum juhtumi põhjal läbi vaada, otsustada, kas seda protsessi iga, on vaja rakendada. ma loodan, et parlament toetab meid, kui me üritame tagada teenuste direktiivi võimalikult dünaamilist elurakendamist, suur tänu! suur tänu! arutelu selle päevakorrapunkti üle on lõppenud ja hääletus toimub homme kell kaksteist kolmkümmend. järgmine päevakorrapunkt on